tänan teid kõiki, sealhulgas äh, juhataja tänab ka tõlke. soovin teile head koduteed. Need, kes jäävad aga äh, kella kolmeks ka siia, äh, soovin